see on ainuke juriidiline viis, kuidas me saame edasi liikuda. suur aitäh! jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine kalandusarutelu. me arutame härra Valensa raportit Lõuna-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonist ja proua Fraga Estevesi raportit Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem. ma kavatsen ajakavast rangelt kinni pidada, ma loodan, et te mõistate mind kõigepealt annan sõna raportöörile neljaks minutiks, härra Valensa, palun suur aitäh härra esimees proua volinik kallid kolleegid ähm, konventsioon mida ma äh, teile tutvustan sai alla kirjutatud ottavas kahe tuhande kaheksandal jõustus veebruaris kaks tuhat üheksa sellest Äh, moodustus äh, NAFO organisatsioon, mille eesmärgiks on kaitsta ja optimeerida kalavarusid ning tugevdada rahvusvahelist koostööd. konventsiooni osapooled võtsid vastu muudatused konventsioonile ja kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa need ka jõustusid. see dokument viib sisse väga olulisi muutusi siia konventsiooni, eesmärgiga harmoniseerida konventsioon teiste konventsioonidega regionaalsel tasandil ja ka harmoniseerida teiste rahvusvaheliste instrumentidega seda. moderniseeriti organisatsiooni struktuuri, tänasel hetkel on selge vastutuste jagat-, vastutuse jagamine allkirjariikide, nii lipuriikide ning sadamariikide vahel. otsuseprotsess on palju sujuvam, eelarve on ühtlustatum ning vaidluste lahendamise mehhanismid on samuti paika saanud. vastavalt konventsioonile nende muudatuste heakskiitmine on Euroopa Liidu huvides, seetõttu teen ettepa-, ettepaneku neid muudatusi toetada. lubage, lubage mul väljenduda väga selgelt. on teatud probleeme, heakskiiduprotsessist kõigepealt. allakirjutanud osapooled võtsid muudatused vastu kaks tuhat seitse, muudatused olid inglise keeles ja kaks tuhat kaheksa oli versioon prantsuse keeles, kusjuures ühisdokument, mis on siis Euroopa Komisjoni poolne ettepanek, mille eh, teemaks on ülevõtmine aastal kaks tuhat kümme see tähendab, et selle dokumendi väljatöötamine läks rohkem kui kaks aastat. see ei ole tegelikult aktsepteeritav, et selline viivitamine aset leiab. otsuse tegemise protsessi kiirus on võtme tähtsusega Euroopa Liidu toimimisele. nõukogu komisjon ja parlament peavad leidma mõistliku lahenduse sellise protsesside aeglustumisega hakkama saamisele, selleks et täida Lissaboni lepingu nõudmisi samas tuleb lihtsustada ja kiirendada otsuste tegemise protsessi. antud juhul on meil tõendusmaterjal selle kohta, et asjad ei käi suvi, eh, sujuvalt ja me peame olukorda parandama. teiseks lubage mul meenutada, et kahe tuhande üheksanda aasta detsembris jõustus Lissaboni leping. kalanduskomisjon peaks olema esindatud nii nagu peaks olema piisavalt esindatud ka Euroopa Parlament taoliste konventsioonide läbirääkimisel. kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kaheksa Euroopa Parlamenti esindatud ei olnud, põhjused on ilmselged, aga me oleme valmis oma nõusoleku andma oma pädevuse raames, aga tahaksime meenutada nii nõukogule kui komisjonile, et on uued protseduurid on vajadus respekteerida Euroopa Parlamendi uusi volitusi, aitäh. suur aitäh, härra Valensa, palun Fraga Esteves. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni ja nõukogu see, et me jõudsime kokkuleppele esimesel lugemusel ja seetõttu tahaksin tänada kolme institutsiooni õigusteenistusi, mis oli väga oluline, silmas pidades komitee menetlusest tulenevaid uusi võimalusi. see oli tubli edasiminek, oluliselt parem kui seni tehtust. samas on kahju, et me pidime teatud määral kiirustama, et mitte asi venima ei hakkaks. pärast Lissaboni lepingu jõustumist peame meie tõepoolest harjuma sellega, et meil on toimimislepingus kak-, artiklid kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks, mis käsitleb õigusaktide menetlemist Mm, täna äh, me käsitleme Kirde-Atlandi kalandusalase koostöö konventsiooni kontrolli- ja rakendussüsteemi. meie jaoks on väga oluline, et see kontrolli- ja rakendussüsteem leiaks võimalikult kiiresti kajastamist Euroopa Liidu vastavates dokumentides selleks, et äh, me ei äh, kalandusvaldkonna inimesed saaksid kinni pidada uutest reeglitest ja et meie kui Euroopa Liit oleksime vastu võetud reeglistiku täitmisel eeskujuks. meie jaoks on oluline, et Euroopa Liidu kalandussektor äh, täidaks kõiki uusi NEAFK-i soovitusi ja eeskirju ja samas või saaks seda teha võimalikult kiiresti. komisjoni dokument kajastab kõiki neid ettepanekuid ja muudatusi, mida NEAFCI konventsiooni teksti kavatsetakse, kavatseti sisse viia. lugupeetud proua volinik parlament kohustub muutma seda dokumenti, kui sätted, äh, mis sisalduvad äh, NEAFCI konventsioonis, võiksid ohustada Euroopa Liidu kohustusi. kohustusi, mille oleme endale võtnud, muuhulgas seonduvalt regionaalse kalanduskokkuleppega. kui me vaatame seda ettepanekut, siis on tegemist äh, hea edasiminekuga ja suurepärase kokkuleppega meie kolme institutsiooni vahel, aitäh! suur aitäh, komisjoni nimel saab sõna volinik Kamanaki. Äh, Euroopa Parlament peab heaks kiitma need muudatusettepanekud, mis puudutavad Loode-Atlandi kalanduskonventsiooni. Neid äh, tuntakse siis NAFO konventsiooni muudatuste nime all. ma tahaksin tänada härra Valesat selle töö eest, mida ta raporti kallal on teinud. see muudatus vaatab läbi konventsiooni ja viib selle kooskõlla teisete eh, piirkondlike konventsioonide ja rahvusvaheliste dokumentidega. Eh, see võtab üle kaasaegse kalavarude haldamise eh, kontseptsiooni, ratsionaliseerib infrastruktuuri, pöörab tähelepanu siis lepinguosaliste, lipuriikide ja sadamariikide kohustustele ja otsuste langetamise protsessile. see kaasa, kaasajastab ka selle valemi, mille kohaselt makseid tehakse Äh, see muudatusettepanek aitab Euroopa Liidul täita oma rahvusvahelisi kohustusi äh, jätkusuutliku kalapüügi vallas ja edendada lepingute eesmärke. selle muudatuse kiire ratifitseerimine on Euroopa Liidu huvides ja seetõttu palun, et parlament seda toetaks. nüüd kõneleksin teisest äh, raportist, mis siis puudutab Kirde-Atlandi Äh, kalanduspiirkonda. kõigepealt tahaksin tänada proua Fragat töö eest, mida ta selle raporti vallas on teinud. mul on väga hea meel näha, et kalanduskomisjon äh, toetab äh, seda ettepanekut. NEAFCi konventsiooni elluviimine on äärmiselt oluline selleks, et me saaksime oma kalavarusid hallata, seda teha siis Kirde-Atlandi piirkonnas. aga ma pean juhtima tähelepanu sellele, et komisjon ei ole täiesti rahul selle kokkuleppega, mille sõlmisid Euroopa Parlament ja nõukogu oma kolmepoolse kohtumise ajal komisjoniga. ma olen äh, väga pettunud teatud tagajärgede üles, eriti mis puudutavad artiklit nelikümmend kaheksa, kus räägitakse määruse muutmise menetlusest. komisjon on üritanud äh, Äh, suuremaid delegeeritud äh, volitusi uute muudatuste tegemisel. ja ma tahaksin selgitada, miks ja ma tahaksin, et te kuulaksite tähelepanelikult, sellepärast et samasugused probleemid võivad meil tekkida ka tulevikus. nagu te teate, Euroopa äh, Liit peab seda süsteemi ellu rakendama, see on meie rahvusvaheline kohus vastavalt NEAFK-i konventsioonile. vastavalt sellele konventsioonile Äh, on muudatusettepanekud meile siduvad kaheksa päeva pärast, kaheksakümmend päeva pärast vastuvõtmist. niisiis kaheksakümne päeva pärast me peame hakkama neid ellu rakendama. Äh, mulle teeb muret see, et komisjonile äh, antud Äh, piiratud pädevused võivad hakata äh, takistama nende muudatuste õigeaegset ellurakendamist. see on äh, reaalsus ja see on vastus ka härra Valesale tema ajakavaga väljendatud mure osas. ma sooviksin, et te oleksite sellest probleemist teadlikud. meil on vaja hoolitseda selle eest, et need ettepanekud saaksid vastu võetud möödunud aastal NEAFK-i poolt vastu võetud meetmed võeti, võetakse vastu alles siis, kui see kokkulepe läbi läheb, aga siis tuleb meil juba tegeleda uute muudatusettepanekutega. ja tõenäoliselt saame me nad üle võtta alles aastal kaks tuhat üksteist, seega meil on lihtsalt vaja rohkem aega. daamid ja härrad, komisjon leiab, et see määrus hakkab mõjutama ka institutsioonide tulevasi positsioone, mis puudutab siin artikleid kakssada üheksa, mis puudutab siis äh, neid piirkondlike kalapüügiorganisatsioonide äh, poolt ette nähtud meetmete ülevõtmist. me peaksime äh, Äh, võtma rohkem meetmeid vastu sellisel moel, et me delegeerime selle volituse edasi. me saame seda sest et selline tavaline äh, ülevõtmise menetlus lihtsalt toob kaasa viivitusi ja seetõttu ei suuda me täita oma rahvusvahelisi koge-, kohustusi ma tahaksin veel kord tänada härra Valesat ja proua Fraagat nende raportite eest, samuti tahaksin tänada kalanduskomisjoni tehtud, tehtud töö eest selles tähtsas küsimuses. aitäh. aitäh. fraktsioonide nimel annan sõna kolleeg Katekile, kaks minutit, palun. Euh, je vais intervenir surtout sur le rapport de Madame Fraga. C'est un rapport. Kallid kolleegid peatuksin kolleeg Fraga raportil, see on erakordse tähtsusega raport ja käsitleb meie kalapüügivõimalusi Kirde-Atlandil. väljendades meie ühiseid eesmärke ühise kalanduspoliitika elluviimisel see annab võimaluse meie kalandussektorile edasiseks paremaks arenguks. tahaksin seda rõhutada, sellepärast et väga sageli ollakse sunnitud müüma äh, kala ja kalatooteid alla nende omahinna. ja niisugune olukord viib selleni, et kalapüük ja kalatood-, kalade toodangu valmistamine ei ole enam otstarbekas me kui peame siiski jälgima, et kalandussektor oleks ka tulevikus jätkusuutlik. seetõttu ma nõuan, et rangemaks muudetaks kontrolli ja äh, süsteem ja äh, karmistataks sanktsioone äh, ja et käesolev konventsiooni muudatusettepanekud äh, saaks kiiremas korras üle võetud Euroopa Liidu õigustikku ja loomulikult äh, seda kõike äh, Euroopa Liidu toimimislepingu artiklite kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks valguses meie jaoks on oluline, et niisuguse, et kaasseadusandjana oleks tagatud meie institutsioonide õiguslik tasakaal. nii, proua Hoodust, palun. lugupeetud äh, härra president, proua Tamanaki, kallid raportöörid käesolev dokument kujutab endast väikest äh, sammu edasi, saavutamaks jätkusuutlikku kalandust regionaalsed kalandusorganisatsioonid on erakordselt tähtsad selleks, et tagada kalanduse edasine areng. Äh, samas äh, kui kulgevad need protsessid niisuguste ja kannatamatute inimeste jaoks nagu mina liiga aeglaselt. meie jaoks on oluline nende kalandusorganisatsioonide positsioone tugevdada. seepärast leian ma, et Äh, silmas pidades uut sadama riigi kontrollimis- ja järelevalvesüsteemi puudutavaid muudatusi, on võimalik siinkohal edasiminek. meie jaoks on see oluline meie tulevase töö seisukohalt mulle tundub, et me oleme äh, jõudnud delegeeritud õigusakti ettevalmistamisel sobiva kompromissini see aga kõige olulisem on, et vastu võetud otsused leiaksid rakendust Euroopa Liidu õigusaktides. tahaksin aga öelda, et komisjon viivitab sellega sageli põhjendamatult ja vahel võtab aastaid, kuni vastu võetud otsused leiavad selgepiirilist väljendust vastavasisulistes õigusakti, akt, õigusaktides. selles mõttes sooviksin, et kaasotsustusmenetlus viidaks võimalikult kiiresti lõpule. nüüd tahaksin puudutada Islandi ja makrellipüügiga seonduvat konflikti. meie jaoks on niisuguste siirdekalade nagu makrellide puhul erakordselt oluline pidada kinni eh, riikide eh, eh, jurisdiktsioonist ja nende majandustsooni ja nende majandustsooni ulatusest. kuidas oleks siis kui me regionaalsetele piirkondlikele kalandusorganisatsioonidele annaksime ka volitused niisuguste probleemide lahendamiseks, see oleks võib-olla radikaalne, kuid siiski väärt seda, et selle üle järele mõelda, aitäh. proua Raimers, poolteist minutit. härra volinik, härra president, kallid kolleegid kui me räägime tulevasest mitmepoolsest koostööst kalandusvaldkonnas Kirde-Atlandil, siis ja Loode-Atlandil, siis eeskätt Loode-Atlandi puhul on olulise tähtsusega NAFO tegevus. Mm, see eh, peab tagama Loode-Atlandil kalavarude säilimise ja eh, tagama kalavarude kaasaegse majandamise. minu seisukohalt on oluline, et äh, NAFO sisemisi struktuure äh, muudeti ja nüüd on need ülevaatlikumad äh, samuti meilt on minu jaoks eriti vastuvõetav, et muudatusettepanekud hõlmavad ka lepitusmenetlusi, mis aitavad lahendada tekkinud tülisid ALDE variraportöörina toetan ma kolleegi Valensa seisukohta. suur aitäh! proua Lövin, palun, kolm minutit. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, parlamendiliikmed. tahan tänada raportööre, proua Fraagat ja härra äh, härra Valesat ja Länsat selle raporti eest. see on ülioluline kalanduspiirkond nii Euroopa Liidu jaoks kui ka NEAFGi äh, raport oli üldiselt positiivne. tihti äh, meie regionaalsete kalandusorganisatsioonide puhul seda ei ole, kuigi NEAFGil läheb paremini kui teised. teistel kalanduspiirkondadel on peamiste kalavarude sta-, olukord siiski kriitilise, kriitiline nii majanduslikul kui sotsiaalsetel põhjustel ei saa tulemuslikkust hinnata ja seetõttu on olukord äärmiselt ebakindel. kui konventsiooni eesmärgiks on optimaalne ähm, kalavarude kasutamine, keegi ei tea, kas seda eesmärki täidetakse või ei. samal ajal järelevalve ja monitooringu parandamine, ähm, sam-, äh, mustade nimekirjade kasutamine, valgete sadamate kasutamine on olulised meetmed. jah, me vajame uut äh, vaidluste lahendamise äh, protsessi, kuid Euroopa Liidu suhtum-, äh, Euroopa Liidu otsuse tegemine on veninud liiga kaua. see otsus tehti kaks tuhat kuus, jõustus alles nüüd, Euroopa Liit peab kiirendama oma arengut ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi. ebaseadusliku kalapüügiga võitlemine on jätkuvalt oluline mõningate, mõningates kalandusettevõtetes on rohkem kui kolmandik püütud kalast ebaseaduslik. miljoneid ja miljoneid tonne kala püütakse välja äh, igal aastal ebaseaduslikult, see võrdub umbes ühe viiendikuga äh, kogu äh, raporteeritud kalapüügist. ebaseaduslik kalapüük lõhub jätkusuutlikku kalamajandust eriti avamerel ja ka arenguriikide rannikuvetes ning sellel on oluline majanduslik, keskkonnakaitseline ning sotsiaalne tagajärg. on oluline eh, Euroopa Liidul kasutada kõiki kasu äh,, olemasolevaid rahvusvahelisi vahendeid. me näeme si-, siin, et IOÜ-d on olulised olnud selleks, et muuta kalapüügialasid äh, sead-, sadama, kasutatavad sadamaid ning see on võimaldanud parandada kalapüügi järelevalvet nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. ebaseadlik paraku eh, kalapüügi eh, puhul me teame kõik, on tegemist lipumaade vahetamisega, Euroopa Liit aga peab minema sellega edasi minema eh, kaugemale, rahvusvaheline koostöö on hädavajalik, aga me peame liituma ka globaalse kalapüügialuste registreerimisega, lisaks, lisaks kohaliku registreeringuga ning Euroopa Liit peab võtma suurema äh, vastutuse äh, endale selleks, et võidelda rahvusvahelise kala, äh, ebaseadusliku kalapüügiga. härra Grubartšik, kaks minutit, palun. suur aitäh! kõigepealt tahaksin ma tänada mõlemaid raportööre. tegemist on väga oluliste raportitega, mis rõhutavad kontrolli küsimust. jutt käib Euroopa Liidule kuuluvatest vetest, aga samas on nendes vetes piirkondi, kus mingit kontrolli üleüldse ei toimu. me peame hoolitsema selle eest, et kontroll toimuks kõigis meie vetes. aga kõigepealt me peame arvestama sellega, et ei ole ühte ja ainsat viisi, kuidas saab kvoote äh, jagada ja püügi üle aru anda. analüüsid näitavad, et ka Euroopa Liit, komisjon ei tea täpselt, kuidas olukord ja omet-, on ja ometigi äh, ka need arvamused, mis Euroopa Komisjonilt tulevad, on tihtipeale vastuolulised. me peaksime äh, näiteks pöörama tähelepanu äh, heeringapopulatsioonile Läänemeres. me oleme selle populatsiooniga tegelenud aastast kaks tuhat neli, aga mingit äh, seletust ei ole leidnud. seega me ei tohiks äh, pöörat-, äh, unustada ka kalajahu ja kalamaksa õli tootmist. me peaksime vaatama ka, millega tegeleb Kalapüügi Kontrolliamet nende kontrollimenetlused on tihtipeale üsna selektiivsed, näiteks Läänemere idaosas. ja siis veel tööstuslikud püügilaevad. minu arvates üks väga oluline teema Läänemere puhul on ka Nord Streami torujuhe, selle juhtme ehitamine. me peame äh, vaatama, kuidas see samuti kalandust mõjutab äh, me peaksime selliste asjadega oma kalanduspoliitikas arvestama aitäh. proua Toots, kaks minutit. aitäh, president äh,, volinik Tamanaki. Teil on täna tõesti väga tihe õhtupoolik, me kohtusime juba kalanduskomisjonis. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre nende raportite eest ja tahaksin korrata paljude kolleegide kommentaare selle kohta, mis puudutab äh, neid viivitusi ma tahaksin samuti kasutada võimalust ja hoolitseda selle eest, et kalanduskokkulepetega tegeldakse üldisemalt ja koostööd on vaja kõigi nende lepingute osapoolte vahel. seda rõhutas ka volinik, kui ta ütles, et äh, kokkulepped nõuavad vastutustundlikku käitumist kõigilt osapooltelt. miks? kujutage ette, et te olete just teinud äh, mitmemiljonilise äh, investeeringu äh, ülimoodsasse tehasesse, mis toodab väärtuslikke tooteid taastuvatest varudest ja teeb seda kõige kõrgemate rahvusvaheliste standardite kohaselt siis aga otsustab sinu naaber selle, seda lepingut eirata ning teatada ühepoolselt, et nemad hakkavad äh, üle, üle kasutama seda ressurssi, millest teie äri sõltub. just nimelt niimoodi on läinud makrelliga ja just nimelt ühe konkreetse makrelliliigiga Atlandi ookeani kirde osas loomulikult on olemas Islandi, äh, Fääri saarte ja Norra ning Euroopa Liidu vahelised lepingud. volinik, me oleme juba kuulnud teie seisukohta, me hindame seda väga tugevat positsiooni, millele te asu-, olete asunud selles küsimuses. me tunnustame teie jõupingutusi, mida te meie kalurite nimel teeme, teete, aga ma tahaksin kutsuda nii komisjoni kui ka parlamenti üles teid tugevalt toetama, äh, kui te jätkate läbirääkimisi resolutsioon ja püüate lahendada siis seda äh, väga keerulist keeruliseks muutunud olukorda, aitäh! järgmiseks annan sõna kolleeg Kellile. aitäh, ähm, ma näen siin äh, ka teisi kõnelejaid, äh, Iirimaalt täna proua Toots juba kõneles ja meie tegelikult esindamegi Iirimaa eh, kala, kalureid. Iirimaal on eh, kalapüük juba väga pikka aega olnud väga oluline, eriti eh, rannikupiirkondadele, kus tihtipeale sõltutakse kalapüügist ja ma ei ole tegelikult kohanud ühtegi eh, elanike gruppi, kes oleks pettunumad kui kalurid, seda kvootide pärast äh,, igasuguste keeldude pärast, liigse ülereguleerimise pärast, tohutu suurte trahvide pärast ja äh, kahtlase kvaliteediga importkala pärast, millel on ka kahtlane päritolu. ma tahaksin tänada raportööre, kes mõningaid nendest küsimustest on käsitlenud ja et ma tervitan ka eriti Kirde-Atlandi kalanduskonventsiooni, eh, mis siis eh, nõuab, et kui lipuriik ei suuda kala päri-, külmutatud kala päritolu tõestada, siis seda lossida ei tohi. ja ma loodan, et eh, ka kõik teised riigid peavad järgima siis seadusi samasuguse innuga, nagu meie rakendame oma seadusi, mis kalandust reguleerivad ja ma tahaksin, et Euroopa Parlamendil oleks eelisõigus vaadata üle tulevasi muudatusi sellesse konventsiooni, samuti on äärmiselt oluline, et konvents-, komisjon ja parlament teevad koostööd selleks, et meie rannakogukonnad siis saaksid kõige paremad võimalused lõpetuseks tahaksin öelda seda, et me ei tohiks jätta kasutamata võimalust vaadata kuidas saaks arendada vesiviljelust. see on äh, väga oluline valdkond Euroopa Liidu jaoks. see on eriti suur ja oluline võimalus praeguse majanduskriisi tingimustes. suur aitäh! aitäh, kolleeg Andres Barrea, palun. aitäh, aitäh Äh, proua Damanaki, et te täna õhtul siia tulite, tahaksin tänada ka raportööre härra Valensat ja proua Fraga Estevesit. proua Estevesi raport tuleneb NEAFK-i kontrolli ja rakendussüsteemi vastuvõtmisest, mis rajaneb tuhande üheksasaja kaheksakümne teisel aastal vastu võetud ja hiljem täiendatud dokumendil proua Fraga, nüüd on erakordselt oluline, et Euroopa tasandil see dokument leiaks ka rakendamist. see on eriti oluline rakendada kontrollimeetmeid laevade puhul, mis on kolmandatest riikidest ja mis teostavad kontseni kontrollimatult külmutatud kala lossimist, mille päritolu nad ei oska dokumentaalselt tõestada ma olen nõus eelkõnelejatega, et see, mida võeti vastu, dokument, mis võeti vastu NAFO puhul juba kahe tuhandenda, kahe tuhande kuuendal aastal, on äh, nüüd pikka aega olnud kapiriiulil ja alles nüüd tullakse välja regionaalse kalandusorganisatsiooni soovituste vastuvõtmisega. eriti oluliseks pean selle dokumendi puhul eh, ebaseadlik, ebaseadusliku kalapüügi üle Äh, äh, järelevalve teostamist. mulle siiski tundub, et need kohustused peaksid olema sätestatud Euroopa Liidu õigusaktides, sest pi-, mingitest soovitustest on ilmselgelt liiga vähe. lisaks sellele leian, et kaasotsustamismenetlusest tuleks kinni pidada ja sellesse otsuste vastuvõtmise viisi lugupidavalt suhtuda me peame järgima ka parlamendis regionaalsete kalandusorganisatsioonide tegevust. kui me seda ei tee ja kui muudatused NAFO dokumentides rakendust ei leia, siis ei suuda me ka täiel määral täita Lissaboni lepingu sätteid. me tahaksime komisjonilt paluda, et tulevikus ole, suhtuks komisjon oma töösse senisest täpsemalt, mis aitaks vältida ebaseaduslikku kalandust. nii, suur aitäh ja järgnevaks proua Kalakeer. aitäh, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri ja tunnustada neid selle, nende raportite eest ning proua Fraga, kelle Äh, raport tundub olevat mitte vastuoluline, kõik osapooled on nõus. Äh, loomulikult see tähendab, et pikaajaline konser-, äh, konserveerimine ning optimaalne kalavarude kasutamine Kirde ja Loode Atlandil annab selged majanduslikud, keskkonna ja sotsiaalsed eelised siin on aga käimas vaidlus, mis puudutab makrelli, osa sellest varust on ähm, kirde osas äh, vägagi keeruline, on oluline see vaidlus lahendada nii kiiresti kui võimalik, kuna makreli äh, liigpüük avaldab hävitavat mõju äh, saakidele tulevikus, on väga oluline, et seda kala püütaks jätkusuutlikult ja see on kasulik kõigile, ma saan aru, et hiljutised, hiljutised läbirääkimised Londonis ei olnud mingeid tulemusi, küll aga järgmisel nädalal need jätkuvad, ma väga soovin neile kõike head ja loodan, et kaine mõistus võidab. ma saan aru, et teie komisjon hindate seda olukorda peale seda, kui kahekümne kuuendal läbirääkimised on läbi saanud ning te olete otsustanud seisukoha väljendada, teie volinik peate äh, Äh, heidma, hea seisma, seisma selle eest, et need hallatud kalavarud on jätkusuutlikult väljapüütavad ka tulevikus. lõpuks me peame ka Põhja-Põltasuu suhtes sama äh, järgima, me ei saa lõhki lüüa ja täiesti hävitada seda makrellivaru, mis meil praegu on Su. suur aitäh, kolleeg Hudson, palun. ma väga toetan raporteid, mis on tänase õhtu kõne aluseks teemaks, kasutan võimalust esitada üldisemaid kommentaare rahvusvahelise ja mitte äh, multinatsionaalsete kokkulepete suhtes, mis puudutavad kalapüüki. Need kalapüüke korraldavate riikide kokkulepped peavad olema edukad vaid ja saavad olla edukad vaid siis, kui kõik osapooled peavad äh, kinni nendest piirangutest, mis aeg-ajalt vajalikud on see peab kasutama ka teaduslikke fakte, mida kasutatakse nii ärilistel kui keskkonnakaitselistel eesmärkidel. ühine kalanduspoliitika on Šoti jaoks olnud suhteliselt läbi kukkunud. vast-, see nimetatud taastusplaan tegelikult äh, tähendab seda, et täiesti korralik äh, kala visatakse vette tagasi ja seetõttu kvootide äh, piirang ja merel veet-, veedetud päevade arv on täiesti vastuolus. Šoti jaoks kõige väärtuslikum äh, kalamajand Äh, selle äh, raskused avaldavad mõju kõikidele läbirääkimistele, mis kalandusvallas on. igasugune lootus jõuda kas-, headele kokkulepetele kalapüü-, püüdvate riikide vahel, siis meil ei saa olla olukorda, kus kalavarusid äh, paneb ohu alla, seda paneb ohu alla see, et kõik, kogu kala püütakse välja ühepoolselt. seega ma väga palun, äh, pingutage, et seda vaidlust lahendada. ma tean, et volinik on väga äh, teadlik sellest, kui emotsionaalselt inimesed sellesse suhtuvad, äh, tänu sellele, et te hiljuti meil käisite aga ma palun volinikul silmas pidada, eh, et on vaja kasutada teaduspõhiseid eh, fakte selles, mida me teeme. et kui meil on kord mõistlikud reeglid ja plaanid paigas, see ei ole ju ühise põllumajand- äh,, vabandust, ühise kalanduspoliitika raames ka midagi uus, uut. ja loomulikult peavad neid reegleid täitma ka kõik äh,, kõik kalapüügiga seotud huvirühmad proua Sarbu, üks minut, palun. aitäh. ebaseadlik kalapüük paneb paneb rannikupiirkondade kala, kalamehed väga suure surve alla. see on nende jaoks eksistentsi alus ja väga oluline toidupoolis. selles mõttes tervitan seda, et me teeme selle dokumendiga suure sammu Kirde-Atlandi kalavarude säilitamisele. selles osas on oluline ka kontrollimeetmete järjepidev rakendamine. on erakordselt oluline, et me rõhume, rõhuksime kalavarude kaitsele. samas Äh, tuleb äh, rõhutada, et nende sätete praktikas rakendamine ei kulge alati väga sujuvalt, sest seda ei saa kõike teha ainult Euroopa Liidust lähtuvalt. on riike, kellel puudub soov ja tahe rahvusvaheliste kokkulepete elluviimiseks see tähendab ka seda, et niisugustel laevadel äh, ei peeta kinni ka inimväärsetest töötingimustest. nii, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde, härra Sikorski, palun üks minut. härra Sikerski, üks minut, vaba mikrofon. daamid ja härrad Need konventsioonid, mis puudutavad tulevast koostööd Atlandi ookeani loode ja kirde osas, äh, peavad olema kooskõlas meie ees seisvate väljakutsetega, seega neid tuleb muuta. Nende muutmat-, muudatuste eesmärk on olemasolevaid ressursse mõistlikult ära kasutada, äh, korralikult kalavalusid, kalavarusid hallata <laughs> ning samuti tuleks võidelda ebaseadusliku kalapüügiga. kõik eh, see peaks aitama kaasa jätkusuutlikule kalapüügile. aga samas eh, tuleb kalapüügi üle pidevat kontrolli ja seiret teostada, tuleb teostada seiret kalavarude üle ning selle põhjal otsuseid langetada, piisavaid otsuseid. järgmisena saab sõna härra Hoo aitäh, presi-, esime-, president. läbirääkimiste ajal äh, NAFO konventsiooni osas äh, ütles äh, tollane Euro-, kallus tollane Euroopa Liidu poolne esindaja järeleandmisi tegema ning selles küsimuses, mis puudutas tursavarusid äh,, Migueloni ja Menzamini üle, astus ta lihtsalt sammu tagasi. ja äh, selline äh, taganemine tegelikult aitaski lõpuks sellele kokkuleppele ametlikku kuju anda. ja äh, ja kui nüüd NAFO kokkulepe ratifitseeritakse, siis see olukord niimoodi põlistubki, mida arvab komisjoni esindaja sellest, äkki ta annaks täpsemat infot selle konkreetse küsimuse kohta? härra Pereira. aitäh, Äh, president, volinik, mitmepoolne koostöö äh, rahvusvahelistes vetes on äärmiselt oluline selleks, et äh, kalapüük oleks jätkusuutlik ja kalavarud pikaajaliselt säiliksid. kalavarude kaitse ning ressursside arukas kasutamine vajavad meetmeid ning piirkondlikud kalandusorganisatsioonid peaksid nende meetmete väljatöötamisse olema kaasatud seetõttu äh, me leiamegi, et tuleb võidelda nende vigadega, mis tek-, mis on tekkinud eriti ebaseadusliku teatamata ja reguleerimata kalapüügi osas. liikmesriigid peavad tegema rohkem, kas siis läbi ühtse kalanduspoliitika või läbi mitmepoolse koostöö ja meetmete ülevõtmise. komisjon ei tohiks seda asjaolu ignoreerida Äh, paremad kontrollimeetmed nõuavad aga suuremaid investeeringuid, rohkem raha ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me mõtleksime sellele, kust me selle raha võtame. Äh, selleks äh, meil on vaja tõhusaid kontrollimeetmeid, et toetada neid õigusakte, mida me vastu võtame, nii et, et me peaks hoolitsema läbi ühtse kalanduspoliitika, et meil oleks hea kaasrahastamine selles valdkonnas, aitäh! aitäh, härra president. NAFA aastakoosolekul tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksanda aastal vastu võetud leppesse muudatused. see tähendab, et meie eesmärgiks on kalaressursside optimaalne kasutamine selleks, et tagada jätkusuutlik äh, kalavarude äh, säilimine tulevaste põlvkondade jaoks niisugused kokkulepped on erakordselt olulised eeskätt väikeste kalapüügiettevõtete pereettevõtete seisukohalt aga see on oluline ka suurte kalalaevastike jaoks kes eh, püsinootade ja piimtraalidega kalavarusid hävitavad meie jaoks on oluline kalavarude säilitamine ja negatiivsete tegevuste vastu ähm, resoluutne väljaastumine selleks et tagada kalavarude olemasolu ka tulevaste põlvkondade jaoks aitäh suur aitäh arutelu lõpetuseks saab äh, sõna äh, proua volinik Tamanagi, kaks minutit. tahaksin veel kord tänada mõlemat raportööri väga hea töö eest ja tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid nende märkuste eest. ma saan aru, et need on hästi olulised raportid tegelikult. sest peale neid muudatusettepanekuid oleks olu, läheb olukord oluliselt paremaks, eriti paraneb järelevalve olukord, kontrolli olukord ning meie seisukoht ebaseadusliku kalapüügi suhtes, olen kõigiga nõus, et ebaseadusliku kalapüügi probleem on asi, mida me peame lahendama, sest see lõhub ära ressursside jätkusuutlikkuse ja see on ohtlik ka meie ranniku kogukondade jaoks. kui nende elatusvahend langeb ära, siis pole ranniku kogukondadel enam mingit tulevikku, seega on hästi oluline neid kontrolliskeeme tagada ning korraldada järelevalvet ning need skeemid võivad meid väga-väga aidata. tahaksin rõhutada ka seda, et ma saan aru, et meil on vaja rohkem ressursse ja võib-olla ka rohkem äh, finantseerimist selleks, et neid reegleid paremini lahendataks. me teeme oma parima. see ei ole lihtne ülesanne, kriisi lahendamine, kuid sellest hoolimata teeme oma parima. niisiis, mul on üks viimane kommentaar. tahaksin natukene siiski toetada kaasotsustusprotsessi parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, juhul kui me tahaksime, me tahame neid otsuseid ikkagi saavutada ja võtta need üles meie seadusandlusse. olen teiega samal nõul. Need, need regionaalsed kalandus- kalandusorganisatsioonid on üliolulised meie poliitika jaoks ja me tõesti peame toetama nende tegevust selleks, et äh, lahendada ära ebaseadusliku kalapüügi äh, teema üle maailma. me peame tagama seda, et meie põhimõtteid rakendataks kogu maailmas, siis oleks kalanduse jätkusuutlik, jätkusuutlikkus palju enam kaitstud ma huviga kuulasin neid ettepanekuid, kuidas parandada koostööd ja kuidas luua näiteks rahvusvaheline kalaaluste register, kuid me peame astuma väga palju samme, enne kui me selleni jõuame. niisiis, kui me tahaksime tegelikult seda koostööd tegelikult edasi toetada, siis peame jätkama sellega, et kiirelt rakendame neid otsuseid, mis nendes organisatsioonides tehakse. see on põhjus, miks komisjon palub rohkem delegeeritud volitusi selles teemas, loomulikult me respekteerime kaasotsustuse protseduuri, me mõistame, et me oleme nüüd uues keskkonnas ja mõistame loomulikku, et loomulikult, et nõukogu ja parlament otsustavad, millist, milliseid volitusi te annate, millis-, milliseid mandaate delegeerite. sellest hoolimata tuleb rõhutada, et see ei ole ainult komisjoni probleem, kaalul on Euroopa Liidu rahvusvaheline reputatsioon, kui me nende regionaalsete organisatsioonide otsust, eh, pädevuse edasi lükkame, siis see kahjustab meie reputatsiooni. me vajame paremat tasakaalu, olen teiega nõus, me vajame tasakaalu kolme institutsiooni vahel, aga me saame aru ka sellest, et meil on vaja paremat tasakaalu, meil on vaja seda asja arutada parlamendiga eraldi sessioonis, kuidas neid meetmeid on võimalik üle kanda Euroopa Liidu seadusandlusesse ja teha seda palju tõhusamalt, aitäh! suur aitäh, proua volinik! Äh, kolleeg Valensa, palun! E, aitäh! ma tahaksin teid kõiki tänada selle arutelu eest siin täna õhtul ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel. muudatusettepanekud, mis on sisse viidud, on vajalikud. ma tahaksin tänada proua Fraagat selle eest, et ta seda tööd komisjonis juhtis, aga tahaksin ka rääkida tänada teid, proua volinik, on olnud väga meeldiv teiega koostööd teha. suur aitäh selle eest, mida te täna ütlesite. ma näen, et te mõistate Euroopa Liidu institutsioonide pidevat muutumist ja dünaamikat. Need muudatused konventsioonile on sellised, mida me saame üksnes toetada ma arvan, et, et tulevikus peaks meie koostöö ja läbirääkimised kulgema nii, nagu nad peaksid, ladusalt, läbipaistvalt, kiiresti. suur aitäh, proua volinik, selle eest, mida te ütlesite ning ma jään ootama edasist edukat koostööd. aitäh. ja nüüd proua Fraga STV-s kaks minutit. aitäh, president ma tahaksin öelda volinikule, et äh, see eeskuju, mida ta Njavki äh, määrusega andis, ei ole tegelikult väga hea eeskuju, me tahaksime just sellist olukorda vältida, see ettepanek jõudis meieni väga hilja, menetlus on muudetud konsulteerimisest kaasotsustamiseks ning ka seda ettepanekut on muudetud vastavalt kaasotsustamismenetlusele. ja tulevikus läbi selle kompromissi me tahaksime selliseid olukordi vältida. nüüd määruse artikkel nelikümmend kaheksa on see, kus äh, seda muudatusettepanekut siis tutvustatakse. Äh, see muudatus on seotud siis NEAFK-i äh, ettepanekute ülevõtmisega ühenduse õigusesse Äh, selle artikli osas me oleme tõesti saavutanud pädevuste üleandmise Euroopa Komisjonile, ainult äh, mõningates valdkondades õnnestus meil säilitada kaasotsustamisõigus. nii et, et tegemist on tuleviku seisukohalt väga olulise sammuga. seda kõike arvestades, proua volinik, äh, luban ma, et kui asjad tulevikus ei toimi, kui selgub, et meie ei suuda seetõttu oma kohustusi täita, siis parlament on valmis olukorra, olukorda muutma ma arvan, et äh, praegu on tegemist suure sammuga tulevikku ning ma loodan, et äh, komisjon kasutab oma uusi pädevusi tõhusalt ja arukalt, äh, neid pädevusi, mis saadi läbi kompromissi kõikide institutsioonidega, nii et, et ma tänan teid, proua volinik, ning ma loodan, et asjad tulevikus toimivad palju paremini, kui nad on toiminud siiani, vähemalt teil on nüüd olemas vahendid, et asjad saaksid hästi toimida, aitäh! suur aitäh! tänan kõiki kolleege ja ka proua volinikku, arutelu on lõppenud, homme hääletatakse. vastavalt päevakorrale on meil ees üheminutilised kõned. kuid me katkestame istungi tõesti ainult üheks minutiks, vabandan kes soovivad, võivad saalis edasi olla, palun